lugupeetud ÜRO peasekretär, meil on suur heameel selle üle, et me saame teid tervitada siin Euroopa Parlamendis järjekordselt äh,. härra Pann, äh, südamest tere tulemast teile ja äh, äh, meil on suur au teid tervitada siin seitsekümmend aastat tagasi, tuhat üheksasada nelikümmend viis San Franciscos loodi ÜRO ja lugupeetud daamid ja härrad, ÜRO on tänapäeval tähtsaim institutsioon, kes edendab rahvusvahelist koostööd ja on alussambaks, millele tugineb maailmakord ja te olete asendamatud kaitsmaks rahvusvahelist julgeolekut. rahvusvahelist julgeolekut, mis maailma erinevates paikades on enneolematu väljakutsete ees ja ÜRO etendab keskset rolli konfliktide lahendamisel ja peabki seda tegema, sest see on, vajame selleks, et rahumeelselt lahendada konflikte. Euroopa Liit äh, ja see parlament siin jagavad teie organisatsiooni eesmärke, härra peasekretär. võitlus kliimamuutuste tagajärgede vastu, võitlus maailmas valitseva vaesuse ja nälja vastu, äh, jätkusuutliku majanduskasvu edendamine, need on meie ühised eesmärgid, samuti rahuprotsesside edendamine, mida nii väga on vaja meie maailmale. ja kolleegide nimel siin Euroopa Parlamendis äh, tahan öelda, et me oleme teie poolel, jagame teie eesmärke ja siin Euroopa Demokraatia Kojas, sellepärast me tervitamegi teid südamest nüüd juba teist korda. ja hea meelega annan nüüd teile sõna, härra peasekretär. Teie ekstsellents härra Martin Schulz, Euroopa Parlamendi president, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, austatud Euroopa Liidu äh, volinikud, mu daamid ja härrad. mul on au pöörduda Euroopa rahva esindajate poole ma õnnitlesin president Schulzi Charlemagne'i prestiižiauhinna saamise puhul käesoleval kuul, millega tähistatakse tema tööd demokraatia edendamisel ja selle eest, et ta on Euroopa Parlamendi toonud lähemale Euroopa kodanikele, nii nagu parlament seda väärib. This parliament see parlament esindab väga erinevaid kultuure ja traditsioone mis tuginevad ühisele uskumusele et me oleme tugevamad ja paremad siis kui me töötame käsikäes te etendate tähtsat rolli kõikides üro päevakorras olevates küsimustes euroopa liit on rahvusvahelise koostöö sambaks rahu arengu inimõiguste vallas. ÜRO eh, eh, ei saa olla edukas ilma toetuseta ja pühendumuseta Euroopa Liidult. ma olen südamest tänulik teile teie suure pühendumuse eest. mu daamid ja härrad, täna ma tahaksin välja tuua kolm peamist ja omavahel seotud väljakutset ja eh, need pälvivad väga vajavad väga meie ühist tähelepanu. kõigepealt vägivaldne ekstremism ja selle vastu võitlemine, teiseks rändealased väljakutsed ja nendega tegelemine ja kolmandaks jätkusuutliku maailma kujundamine kõigi jaoks. ekstsellentsid, mu daamid ja härrad. jah, vägivaldse ekstremismi kasv on suureks ohuks rahvusvahelisele julgeolekule ja rahule brutaalsus mis on ennenägematu tsiviilisikute vastu, mida panevad toime ekstremistide grupid, seab suured väljakutsed õiglusele, tolerantsusele, inimväärikusele ja rahule. häbematu kultuuripärandi hävitamine on veel üks väljakutse inimkonnale. ma olen täielikult pühendumas koostööle Euroopa institutsioonidele, et nende väljakutsetega rinda pista ja ÜRO tegevuskava tutvustan ma õige pea, kus räägitakse võitlusest vägivaldse ekstremismi vastu ja seda käsitletakse peaassambleel aasta lõpul. meil on vaja kaasavat valitsust, aruandekohustust, universaalsete väärtuste austamist ja dialoogi pidamist kogukondade vahel. inimõigused ja õigusriik on peatähtsad me peame alati meeles pidama seda, milline vastutus meil lasub, kui me reageerime terrorismile ja astume vastu ekstremismile. noored mehed ja naised peavad saama suurema mõjujõu ja kultuuri ja usujuhid ja haridus peavad saama suurema mõjujõu. me peame mõtlema, mis motiveerib neid noori mehi ja naisi, kes niivõrd võõranduvad ja radikaliseeruvad, et on valmis teistele kurja tegema ja isegi ohtu panema omaenda elu ohverdama selles protsessis. me näeme, kuidas vägivaldne ekstremism paneb toime Daesh Äh, ISIS, Al-Shabaab, Boko Haram ja teised sektantlikud ja terroristlikud organisatsioonid panevad toimuma vägivallaakte. me kuuleme rassistlikke vihakõnesid ja seda poliitikute hulgas ja vähemused on nende sihtmärgiks. meil on vaja teha koostööd, et kõik see kuri välja juurida. lugupeetud saadikud, mu daamid ja härrad, rändealased väljakutsed teevad meile kõigile suurt muret. Vahemerelt kuni Kagu-Aasiani välja palju mehi, naisi ja lapsi on kaotamas oma elu ohtlikul teekonnal, põgenedes oma kodukohast tuhat kaheksasada Eh, migranti on hukkunud sel aastal Vahemerel. see on kümneid kordi rohkem kui samal perioodil eelmisel aastal. Nad põgenevad tagakiusamise eest või inimõiguste jalge alla tallamise eest ja nad eh, on pagulased ja peavad saama seetõttu rahvusvahelist kaitset. Euroopal on siin tähtis osa etendada ja on vaja kollektiivselt tegutseda elude päästmine peaks olema prioriteet. ja meil on vaja tõhusamat õiguskaitsesamme inimkaubitsejate vastu samas on vaja äh, päästa need, kes on ohtlikule teekonnale asunud ning on vaja tagada ka perekondade taasühinemine ning anda töö ja uurimisviisasid. kaks päeva tagasi Iirimaal ma kohtusin Süüriast pärit inimestega, samuti Afganistanist, Birmast ja Kongo demokraatlikust vabariigist pärit inimestega, kes on edukalt ümber paigutatud Äh, selge on see, et nende elu ei ole raskusteta, aga nad on leidnud nüüd ohutu paiga ja nende uus kodu aitab neile, on ulatanud abikäe neile. ma tean, et väga palju teisi näiteid on tuua Euroopast ja meil on neid vaja veelgi rohkem praegu. täna hommikul kuulsin, et üheksa-aastane Süüria tütarlaps pääses põgenema hirmutegude eest ja vägivalla eest oma kodulinnast koduriigist. Eh, ma kohtusin temaga ja olin niivõrd liigutatud kui ta pöördus minu poole eh, ja ma julgastasin teda palusin tal mitte meelt heida ütlesin et maailm üro ja Euroopa Liit on tema poolt ja tema perekonnaga ja Süüria rahvaga. see oli üks kõige liigutavamaid hetki minu jaoks. lugupeetud saadikud, ma tervitan ja ÜRO tervitab neid ettepanekuid, mis on tulnud Euroopa Komisjonilt ja puudutavad rändepoliitikat. Euroopa Komisjoni tänane teadaanne Eh, ettepanek nelikümmend tuhat eh, asüülitaotlejat ümber paigutada on samm õiges suunas. ma julgustan Euroopa Liidu liikmesriiki kaastunnet üle, kui te hakkate kaaluma seda tähtsat ettepanekut, palun jagage vastutust. koorma jagamine, vastutuse jagamine võimaldab Euroopa Liidul Successful... edukas vastutuse jagamine võimaldab Euroopa Liidul äh, toime tulla dramaatiliselt suureneva sisserännanute arvuga ja olla ka eeskujuks teistele piirkondadele maailmas, kus on samasugused väljakutsed. ÜRO ja pagulaste kõrgem ülemkomissar ja rahvusvaheline rändeorganisatsioon töötavad jätkuvalt koostöös Euroopa Euroopa liidritega, et kriisiga toime tulla. nii, et see sammud vastavad rahvusvahelise õigusele ja inimõiguste põhimõtetele. me peame käsitlema sihtriike, transiitriike ja ennekõike päritoluriike. meil on vaja lõpetada sõjad ja konfliktid ja arengus probleemid, mis on sundinud kodukohast lahkuma rohkem inimesi kui millalgi pärast teist maailmasõda, me peame tegema koostööd Euroopas e, ja ka e, muret tegeva e, migrantide stigmatiseerimise vastu võitlema. samas demokraatilised protsessid Euroopas, elanikkonna vananemine näitab, milline peab olema tee edasi selleks, et Äh, majanduslik düna-, dünaamilisus saaks jätkuda, on Euroopal vaja sisserännanuid. Euroopa sõjajärgne ajalugu on suureks eeskujuks koostööd rahu ja heaolu nimel. Euroopa edu on muutunud suureks tõmbejõuks sisserändele. Euroopa väärtused ja juhtivad põhimõtted peavad juhtima ka meie reageeringut toimuvale. jah, tuleb kinni pidada nendest normidest, mis te ise olete seadnud iseendale ja kogu maailmale. mu daamid ja härrad, nüüd ma tuleksin kolmanda ja kõikehõlmava globaalse väljakutse juurde ja siingi me loodame Euroopa liidri rollile selleks, et edasi liikuda käesoleval kriitilisel aastal jätkusuutliku arengu vallas. tuleb astuda globaalseid samme. aastal kaks tuhat viisteist on meil nüüd kolm ajaloolist võimalust avanenud, et panna maailm eh, jätkusuutliku eh, ja heaolu teele. juulikuus me peame uuendama globaalseid partnerlussuhteid arengupoliitika vallas rahvusvahelisel konverentsil addis abebas kus räägitakse rahvusvahelise arengu finantseerimist. arenenud riikidel lasub kohustus olla liidriks ja eraldada rahalisi vahendeid vaesuses olevatele riikidele ja võitlemaks kliimamuutuste vastu. ametlik arenguabi jääb äh, väga oluliseks osaks äh, nende protsesside rahastamisel, eriti kõige vähem arenenud riikide abistamiseks ja ka väikeste saareriikide abistamiseks. Neil on väga-väga kiiresti vaja toetust ja suuremat toetust need riigid kes on kinni pidanud eesmärgiks ja eraldanud 0,7 protsenti oma rahvamajanduse äh, kogutoodangust ametlikule arenguabile pälvivad minu kiituse sealhulgas null koma kaks protsenti maailma kõige vähem arenenud riikidele ma kutsun üles teisi oecd riiki seda nende riikide eeskuju järgima ma tervitan euroopa liikmesriikide otsust sellest eesmärgist kinni pidada palun ärge pelgake astuda samme et võimalikult kiiresti see eesmärk saavutada samas me teame et ametlik arenguabi üksinda ei ole piisav on vaja koondada rahalised vahendid erinevatest allikatest nii riiklikest kui ka eraallikatest säästliku arengu finantseerimine lasub ennekõike valitsustel ja sellepärast on vaja äh, parandada ka riikide maksusüsteeme, et need oleksid õiglased. ja meil on vaja rohkem teha maksualast koostööd rahvusvahelisel areenil ja võidelda maksudest kõrvalehiilimise eh, ja ebaseaduslike rahavoogude vastu. Addis Abeba konverentsi edukas tulemus on väga tähtis selleks, et luua usaldus, arendada tempot ja eh, meie tulevased plaanid ka reaalsuseks muuta. Eh, teine arengu verstapost toimub septembrikuus New Yorgis, kus riigid võtavad vastu julge äh, arenguagenda pärast aastat kaks tuhat viisteist ja seavad jätkusuutliku arengu eesmärgid. Äh, äh, see on universaalne inimestele suunatud ja kliimasõbralik agenda kõik riigid peavad muutma oma majandust nii, et lõpeks ebamajanduslik tarbimine. ja Euroopa saab siin olla liidriks väikeste süsinikuheitmetega majandusele üleminekuks ja detsembrikuus Pariisis peavad valitsused täitma oma kohustused ja vastu võtma eh, Pariisi kliimakonverentsil tähtsa kokkuleppe lepingu. on vaja sellist kliimalepingut, mis võimaldab Euroopal hallata kliimaohtusid, suurendada heaolu ja julgeolekut, sealhulgas ka energiaalast julgeolekut. liikmesriikide ja riikide kohustuste kaudu ja kliimapoliitika kaudu rajab Euroopa Liit teed turvalisemale ja jõukamale madalike, madalamate süsinikuheitmetega majandusele, mis on Euroopa ja kogu maailma huvides. ma tänan teid teie kliimalaste eesmärkide eest, mis te võtsite vastu märtsikuus käesoleval aastal ja ma tänan teie pühend-, teie panuste eest rohelisesse kliimafondi. see kõik on väga tähtis selleks, et sünniks auahne kokkulepe Pariisis, see peab olema poliitiliselt usutav ja mobiliseerima kolmsada miljardit dollarit aastas kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. rohelise kliimafond peab juba käivituma veel enne Pariisi tippkohtumist, et väikesed saareriigid ja kõige vähem arenenud riigid ja Aafrika saaksid sellest tuge. ma äh, palun Euroopa Liidult tugevat toetust selle eesmärgi tagamiseks. ma loodan ka teie toetusele, kui me kavandame eh, paketti, mis on suunatud kõige haavatamatele riikidele, ka väikesaartele, saareriikidele ja vähim arenenud riikidele, selleks et lahendada nende mured, mis on tingitud kliimamuutustest ja arengualased väljakutsed see pakett näeb ette rahalised vahendid ja peab aitama äh, kohaneda kliimamuutustega nendel riikidel. ja me palun, et Euroopa Liit oleks endiselt auahne Pariisi kontekstis ja öö, äh, tugevdaks kliimaalaseid eesmärke aastaks kaks tuhat kakskümmend ja kaaluks ka veelgi auahnemaid eesmärke perioodiks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. You your... suur tänu selle toetusavalduse eest, härra president. lugupeetud parlamendisaadikud. käesoleval aastal tähistame ÜRO seitsmekümnendat aastapäeva. meie organisatsioon sündis Teise maailma tõu-, tuhast, eh, mis muutis suurema osa Euroopast Euroopa heaolu on see konkreetne sümbol, mis näitab, mida on võimalik saavutada ka kõige suuremat laastamisperioodi. me elame maailmas, mis on keeruline ja täis muresid, kuid ma usun, et me elame ka võimaluste maailmas. ja teie olete selle lootuse ja ootuse valvurid. Teie olete see edasiviiv jõud, eh, kellel on kõige võimsam mootor ja ma kutsun teid üles maailma edasi viima ja tagant tõukama maailma oma tugeva mootorijõuga. koos me suudame luua õiglasema maailma praegusele ja tulevastele põlvkondadele. ma tänan teid selle suure pühendumuse eest ja selle eestvedamise eest demokraatiat tugevdamisel ja selle vaimsuse eest, mida te olete üles näidanud Euroopa rahvaste esindamisel ma tänan teid ka sellest, et te olete toetanud neid ideaale ja eesmärke, mis on ÜRO-l ja selle võimalusest täna teie ees seista ja kõneleda. Ekstsellentsid, lugupeetud parlamendiliikmed, tegutsegem koos, et see maailm muutus paremaks paigaks, kus kõik rahvad, sõltumata sellest, kust inimesed pärit on, saavad elada inimväärset elu ja keegi ei jää teistest maha see on meie, minu ja teie moraalne ja poliitiline kohustus kahekümne esimesel sajandil. ma tänan teid tähelepanu eest ja selle liidrirolli täitmise eest. suur tänu, härra peasekretär. Te saate nii hästi saksa keelest aru, härra Pann, ega te ei peagi tõlget kuulama. ma tänan teid, härra peasekretär. Te näete, eh, eh, siin kojas toetatakse teid selles, mis te ütlesite. oleme teile väga tänulik selle teise külaskäigu eest meie juurde parlamenti ja ma kasutan nüüd võimalust ja ütlen, et Euroopa Parlamendi saadikud ja ma võin seda öelda kõigi kolleegide nimel, ei täna mitte ainult ÜRO-d, vaid ka teid isiklikult. sest te olete äh, rahumeelse koostöö üks kõige usaldusväärsemaid esindajaid meie planeedil nii et isiklik suur tänu teile, härra peasekretär, selle eest.